aastani kaks tuhat kakskümmend. ma tervitan seda, et äh, kaitsevaldkonnale pööratakse rohkem tähelepanu. kaheksasada üheksa punkt äh, kümme ja üksteist puudutavad äh, ähm, teadusuuringuid ja arendustegevust ähm, meie dokument on loomulikult äh, ainult äh, arvamus, äh, juhtivaks komisjoniks on ITRE komisjon. meie jaoks on olulised loomulikult need julgeoleku ja kaitse ähm, küsimused ning komponendid kaks, kaheksasada kümme, kaheksasada üksteist on tehnilise iseloomuga ja ka raportöör ei ole teinud muudatusettepanekuid kaheksasaja kümne puhul ehm, üht-teist eh, siiski oli, aga kahe tuhande üheteistkümne ja kahe, kaheksasaja, kaheksasaja üheteistkümne ja kaheksasaja üheksa puhul mitte midagi. ja meie jaoks on kõige olulisem muudatusettepanek üks, ehm, seal on juttu teadusuuringutest ja arengustegevusest äh, Horisont kahe tuhande kahekümne raames ja et see ei peaks äh, keskenduma mitte üksnes tsiviilkasutusele, vaid äh, duaalsele kasutamisele. ja see on meie jaoks äärmiselt oluline. sest äh, kaitse ja julgeoleku valdkond on meie jaoks ju ka majanduslikult olulised. tegemist on sadade miljardite suuruse ülemaailmse turuga ja umbes ka, Euroopa Liidul on umbes kahekümne viie, kolmekümne protsendine turuosa, nii et me räägime olulisest majanduslikust potentsiaalist ka selles osas, mis puudutab äh, tõhusat äh, arengut äh, tsiviilvaldkonnas ja me saame siin ka majanduslikku tõhusust suurendada artikkel kakskümmend viis võimaldab komisjonil rahastada mit-, programme, kus osalevad mitu liikmesriiki ühiselt ja mida, mille patrooniks on Euroopa Kaitseagentuur. ma tänan kolleeg Mauro Nikolast äh, vastavate märkuste eest. ma, oluline on ka eraldi peatüki loomine, mis oleks pühendatud julgeolekule ja kaitsele komisjon soovib julgeoleku- ja kaitseuuringuid äh, asetada laiemasse konteksti. eile õhtul ma juba esitasin omapoolsed muudatusettepanekud, ma arvan, et äh, tegemist on hea arvamusega, äh, hea, et tegemist on arvamusega, mis toob endaga kaasa palju positiivseid muudatusi ma hindan väga seda, et raportöör, arvamuse koostaja on oma äh, muudatusettepanekud sõnastanud äh, apoliitiliselt ja ma arvan, et hetkel meil rohkem lisada ei ole, aitäh. suur tänu, härra Pütikohver. ma tänan Ehm, tahan ausalt öelda, et teie raport ei ole hea. see läheb otsaga vales suunas. ma väga harva seda nii rängalt välja ütlen, aga minu arvates on see siin asjakohane, sest see, mida te siin kavandate, tegelikult te pöörate pea peale selle poliitika, mida siin parlamendis on järgitud juba aastaid. nimelt koondada tähelepanu teadusuuringutele tsiviileesmärkidel. me oleme varasemal ajal kokku leppinud, et tsiviiljulgeoleku küsimused peavad olema osa teadusuuringute portfellist, mida meie finantseerime ja ma jään sellele kindlaks ja ma olen nõus härra Luhaniga, et selles valdkonnas on suur turg ja paljutootav turg ja ma ei ole vastu sellele, et jätkata selles suunas teadusuuringuid, aga mida nüüd raportöör on siia kirja pannud ja minu mõned parempoolsed kolleegid toetavad, on laiendada seda ulatust ja sõnaselgelt integreerida esimest korda üldse kaitseuuringud eraldi eesmärgina. ja minu arvates on see vale ja selleks on mitmeid põhjuseid, kõigepealt demokraatlikel põhjustel. mina ei arva, et kunagi oleks olnud laiapõhjalist ja avatud avalikku arutelu selle üle, kas Euroopa Liidu eelarve teadusuuringuteks ja riigihangeteks peaks leidma kasutust sõjaliste kaupade ja teenuste soetamiseks. nii et mingit demokraatlikku õigustust ei ole selliseks suureks muutuseks. teiseks majanduslik aspekt. jah, kaitsetööstus otsib uusi rahastamisallikaid, ma saan sellest aru, sest nad on kõva surve all, sest liikmesriikide eelarveid praegu kärbitakse aga mina arvan ja minu arvates varasemal ajal ka see koda siin on alati arvanud, et õige vastus sellele täbarale olukorrale oleks äh, just nimelt see ressursside koondamine ja omavahel jagamine, pooling and sharing, et vältida äh, dubleerimist ja raiskamist ja pigem rohkem integreeruda ja need sõjalised kulutused, mida meil tehakse Euroopa Liidus, muuta eh, selle koondamise ja omavahel jagamise kaudu hoopis tõhusamaks. ja ma arvan, et lõpptulemus öö, eh, on selline, et kui eh, kaitseministrid kokku tulevad, siis on neil mingi kolmsada sellist koondamise ja jagamise ettepanekut ja siis kaksteist nendest äh, valiti välja, millega edasi tegeleda ja minu arvates see ei ole küll sugugi auahtne, aga ma tean, et erinevad liikmesriigid on siin erinevatel seisukohtadel ja ma tean paari liikmesriiki, kes rohkem seda taotlevad. aga paraku minu omavalitsus pigem pidurdab seda koondamise ja jagamise mõtet aga kui me nüüd avame ka Euroopa teadusuuringute eelarve kaitsekulutustele ja sellega jah, me natuke vähendame survet, mis on liikmesriikide valitsustele ja sektoritele, siis kas see ikka äh, on õige viis selle asemel, et tegeleda suutlikkuse ühendamise, koondamise ja jagamisega ja kolmas aspekt kui me nüüd vaatame seda meie eesmärkidega aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis ma ei näe, mida Euroopa tea-, sõjalised teadusuuringud annavad strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamisse. majanduskasvu. Nende panus on ju täiesti olematu ja äh, investeerimine juhtivatesse teadusuuringutesse, juhttehnoloogiatesse, innovatsiooni, see raha on palju paremini kasutust leidnud. ja ma arvan, et üsna prognoositav on see dilemma, mis nüüd kõigi meie ees on. horisont kakskümmend kakskümmend on mitmeaastane raamistik ja seda ei rahastata nii ohtralt, kui me kõik tahtnuks. liikmesriigid juba kaaluvad seda, kui palju nad hakkavad kärpima seda mitmeaastast finantsraamistikku. ja ma ei arva, et teadusuuringud sellest kärpest täitsa välja jääks. nii et me peame koondama tähelepanu teadusuuringutel sinna, kus on kõige suurem lisandväärtus ja kõige suurem tulukus ja tulemus ja kindlasti ei ole see sõjalised uuringud, kus selline tulemuslikkus kõige suurem on. nii et ma arvan, et me teeme suure vea, kui me nüüd teie ees, ettepanekuid järgime, härra raportöör ja härra juhataja. mina olen sellise lähenemisviisi vastu ja ma teen kõik mis minu võimuses selleks, et jääda kindlaks nendele põhimõttelistele kokkulepetele, mis meil on olnud ka siin meie komisjonis varasemal ajal, et me edendame julgeolekualaseid teadusuuringuid, jah, aga me lükkame tagasi need üleskutsed, mis teil siin raportis on, et me võtame jalge alla uue suuna teadusuuringute finantseerimises ja koondame tähelepanu nüüd rohkem kaitsele ja kaitsehangetele aitäh, ma saan äh, jätkata sealt, mida rääkis härra Pütikofer, ma tahaksin viidata veel sellele, et äh, kom kaheksasaja üheksas artiklis kuusteist tuleks tegelikult äh, äh tagada see, et Horisont kahekümne, kaks tuhat kahekümne raames ei äh, toimuks äh, Äh, sõjalisi uuringuid. kõneleja küsib, et kas äh, teda on kuulda. tegelikult äh, peaks selle artikli alusel see tagatud olema. nüüd tekib küsimus, kuidas ähm, seda kõike ellu viia. ja ma tahaks esitada küsimuse, et kuidas äh, seda artiklit äh, tuleks mõista, et kas äh, seal on, et seal on midagi kirjas ja seda tõlgendatakse hoopis teistmoodi, et võttes arvesse seda, et soovitakse kaitsetööstuse konkurentsivõimet suurendada, ja et me peame ta- äh, äh,, hoolitsema selle eest, et, et relvi eksporditakse riikidesse, kus on ohus inimõigused ning artiklis kaksteist on juttu sellest, et Horisont äh, kaks tuhat kahekümne äh, elluviimiseks on on võta, vaja võtta arvesse sõltumatu ekspertide arvamusi ja et äh, teadus, sõjalisi uuringuid puut-, puudutav äh, uurimus äh, jõudis järeldusele, et, et vastavates komisjonides istuvad ainult relvastussektori eksperdid ja kaitseministeeriumide töötajad ja veel üks küsimus, mis puudutab eelarverida äh, ka peatükis kolm ka, äh, kom kaheksakümnes on juttu, et äh, et, et kas on ette nähtud see, et keskendutakse tsiviiluuringutele ja et äh, Horisont kahe tuhande kahekümne raames tuleb tegeleda üksnes äh, tsiviilteadusuuringutega äh, nii et äh, mul on põhimõtteliselt samad küsimused nagu härra Püdikoferil, ma tahtsin mõningaid asju täpsustada, me, ma arvan, et me peaksime siin arutama, et mida mõistetakse kodanike julgeoleku all. väga selgelt äh, kirjeldatakse, et äh, inimeste olukord, äh, julgeolekuolukord Euroopas on äh, tunduvalt halvenenud. lugupeetud kolleegid, see ei ole ju tõsi, kui me vaatame statistikat, siis see ei ole õige. eelkõige Kesk-Euroopas elavad inimesed äh, nii suures julgeolekus kui mitte kunagi varem, et miks me peaksime selliseid küsimusi esitama ning võrreldes oma vanemate või vanavanemate eluga äh, on asi nii, et hoolimata sellest, et äh, lõhe vaeste ja rikaste vahel on äh, suurenenud, on äh, siiski suurenenud kõigi julg-, kõigi heaolu ja vähem on eksistentsiaalseid hirme. nii et me ei peaks siin julgeolekuuuringutes tegelema üksnes sõjaliste tegut-, tegut-, tegevustega. mina tegelesin ennetustööga oma kohalikus omavalitsusüksuses sotsiaaltöötajana ja see, mida me tol ajal tegime äh, ennetustegevuse vallas, äh, ei ole üldse seotud nende asjadega, millest siin raportis juttu on ja ma arvan, et me peaksime ka selliseid asju arvesse võtma, et kuidas äh, saaks tegeleda tõelise vägivalla ennetusega, ka need on julgeoleku aspektid. ma saan eelkõnelejaga nõustuda, et meie fraktsiooni jaoks kindlasti ei, me ei saa kindlasti toetada sellist orientatsiooni selle raporti puhul, aitäh. ma tänan, härra Kaale. Eh, aitäh kuna kolleeg Pütikofer oli nii äh, avameelne, siis äh, tahaksin ka mina kasutada võimalust ja öelda selgelt välja, et äh, meie fraktsiooni seisukoht on, et raportööri suunitlus on äh, varasemate Gualtieri, Dongeni, Liiseki ja ELA raportitega, eelarve raportitega ühe kooskõlas, kus me viitasime samadele asjadele, et me lähtume kõikehõlmavast julgeoleku mõistest ja see ei tähenda üksnes sõjalist julgeolekut, meie paljudes poliitikavaldkondade hulgas on julgeolek kindlasti üks aspektidest, aga kindlasti mitte üksnes sõjaline julgeolek ei ole selle all, ei mahu selle mõiste alla see on kindlasti õige. ning äh, muudatusettepanek äh, neliteist, arvamuse koostaja muudatusettepanek, kus äh, on juttu sellest, et peamiselt keskendutakse tsiviilkasutusele Horisont kahe tuhande kahekümne raames. seal on ähm, juttu, et peamiselt keskendutakse tsiviilkasutusele. no aga mitte üks, mitte, mitte ainult, nii et ma ei arva, et siin raportöö puhul oleks tegemist täieliku ümberorienteerumisega, vaid et see peaks andma meile võimaluse nende poliitikate puhul, millega me tegeleme, näiteks kui tegemist on meie missioonidega, mis puudutavad ühist äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, et äh, me saaksime äh, kaasnevaid äh, tulusid, kaasnevaid kasu mm, teiste mm, poliitikavaldkondade jaoks võimaldada. ja mitte üksnes, see ei käi mitte üksnes kaitseuuringute kohta, vaid nende tulemuste kohta, millest on kasu meie missioonidel. näite, üks konkreetne näide, et kui me mingis tsiviilvaldkondades, kui toimub näiteks koostöö äh, helikopterite mm, töötajate, tootjate vahel, siis seal on nii tsiviilaspektid kui, kui äh, kaitseaspektid. et ähm, kui mm, seda koostööd rahastatakse Horisont kahe, kaks tuhat kahekümne raames ja kui sellest on kasu, siis ka äh, kaitseuuringute puhul, siis miks me peaksime veel täiendavat raha andma äh, selleks, et vältida seda, et äh, mingi tehniline progress, mis toimub äh, tsiviilvaldkonnas, et me seda mm, ei saaks kasutada sõjaväel, sõjaväe valdkonnas, et see oleks ju täiesti mõttetu, eriti kuna meil ei ole sugugi mitte nii palju raha e, ja kuna me ei saa sõja, sõjalisele valdkonnale anda nii palju raha, kui me vanasti oleme andnud nii et me peaksime täiendavad vahendid, mis meil teadusuuringute all kasutada on, et me peaksime kasutama neid ja mida kasutatakse meie missioonidel, näiteks need mehitamata lennukid, need kuulsad droonid, millega, mille puhul alati mõeldakse Pakistanile ja Talibani vastastele rünnakutele, siis tsiviilvaldkonnas kasutatakse neid näiteks kliimauuringute jaoks Neid äh, lennukeid saab äh, saata ka Amazonase piirkonda, saab koguda metsaandmeid, äh, saab ähm, Mm, minna piirkondadesse, kuhu muidu mehitatud lennukitega ei saa minna, aga kui meil on need an-, teadusuuringute andmed ja kui neid oleks võimalik kasutada siis ka Euroopa Liidu poolt läbi viidud missioonide jaoks, siis minu meelest ei ole see halb. et see, mida me missioonide osas otsustanud oleme, selle on otsustanud ühehäälselt kõik valitsused, ehm, sellised otsused on tehtud, me ei peaks äh, olema vastu sellele, kui me saame äh, tulemusi kasutada ja üle kanda ka militaarvaldkonda. me ei soovi siin põhimõtteliselt muuta fookust, aga me tahame anda endale rohkem poliitilist paindlikkust, äh, öelda, et äh, me oleme saanud tänu meie toetustele teadusuuringute koostöö raames selliseid tulemusi, teaduse, teaduslik tipptase on võimaldanud meil selliseid äh, tulemusi saavutada ja neid me tahame kasutada ka teistes valdkondades, sellega siin tegemist on, ma toetan raportööri lähenemist ja ma soovin, et me äh, ei oleks nii kitsarinnalised ja et me selle rahaga, mis meil selles valdkonnas käsi-, kasutada on, saaksime raha kokku, e, e, e, et me seda ei kasutaks mitte üksnes selles, et me saaksime kokku hoida riikide kaitse-eelarveid, see ei ole meie eesmärgiks. proua Lösing. kõnelejal ei ole mikrofoni praegu. Wir sind hier natürlich ein unter- me oleme väliskomisjoni allkomisjon ja seetõttu isegi kui mul on ka teistsugused ettekujutused, ma ei taha seda siin praegu üldse sisse tuua, me võime kõike seda välispoliitika kohta öelda, aga mis puudutab sellist teadusuuringute programmi ja kõiki neid tulemusi, mis sellest tulenevad, peab olema võimalik seostada ka sisepoliitiliste aspektidega meie ja meie jaoks on puudutab sisepoliitika kogu Euroopa Liitu ning loomulikult me peame kogu sellist, kõigi selliste teadusuuringute puhul mõtlema et sellele, et mida me mõt-, mõistame julgeoleku all. loomulikult ma tunnen härra Donjoni raportit ja ka teisi raporteid. tegemist on sellise julgeoleku mõistega, mida meie ei toeta. meie jaoks on kõige oluline, olulisem inimeste elu ja heaolu Euroopas ja kogu maailmas ja me peame muidugi küsima, et milline on siis selliste teadusuuringut, kaitseuuringute, julgeolekuuuringute eesmärk, et milline on äh, selle eesmärk, eesmärk seoses äh, kodanikuvabadustega, mida tegelikult uuritakse, mis eesmärgiga ja härra Kaaler just rääkis äh, sellest, et mul hakkab tõesti hirm, kui ma mõtlen, et järgmise G kaheksa äh, demonstratsiooni puhul kasutatakse äh, droone. ja teie rääkisite sellest, kus saab droone kasutada ja mina küsin, et kuhu see kõik viia võib meid. tegemist on legitiimsete küsimustega, mida tuleb esitada siin ja ma tahaksin konkreetselt esitada küsimuse, et mis puudutab eelarvet, et kas on võimalik Äh, nüüd öelda, äh, et kuidas äh, eelarverida kuus kaasavad innovatiivsed ja turvalised ühiskonnad, et kuidas seda raha kasutatakse ka kaitseuuringuteks, et ka sealt, ähm, sea-, ka, ka, ka vastusest sellele küsimusele oleks kindlasti võimalik mõningaid vast-, mõningaid vastuseid saada neile küsi-, sellele küsimusele. härra Luhan aitäh, härra Bütikofer ja proua Lösing äh, esitasid siin äh, mõningaid arvamusi, mida ma loomulikult äh, respekteerin. kõneleja eksis proua Lösingu nimega. ma tahaksin öelda, et me ei saa lubada endale seda, et mõningates teistes valdkondades oleksid teadusuuringud ja innovatsioon kaugemale jõudnud kui selles valdkonnas, kas äh, sellel on suurem või väiksem mõju majanduse arengule, selle jätame praegu kõrvale, seda võib arutada. aga me ei saa lubada endale minu arvates seda, et et me jääme selles valdkonnas äh, sellele tasandile seisma, eriti kuna teised riigid, teised te, teised riigid tõesti väga palju investeerivad, vaadakem Ameerikat, vaadakem isegi Hiinat, Jaapanit ja teisi äh, suuri, äh, suuri ja sõjaliselt olulisi riike. minu arvates ei peaks me vaatama üksnes äh, rahasummasid ja äh, nagu härra Kaaler õigusega ütles, need äh, summad on äärmiselt väiksed võrreldes teiste summadega Euroopa Liidu eelarves. mis puudutab äh, julgeolekut, siis ei peaks me mõtlema üksnes äh, relva, relvade arendamisele, kui juttu on arendustegemisest vaadakem näiteks äh, küberkuritegevuse aspekte. selleks, et äh, näha, mis äh, selles valdkonnas toimub ja kas me vajame seal teadusuuringuid ja arendustegevust või mitte. minu arvates nä-, vajame seda rohkem kui kunagi varem. vastavad rünnakud ähm, Mm, vastavatest rünnakutest ei ole sugugi mitte nii palju aega möödunud ning nagu te ise, äh, proua Lösing, ütlesite, on ennetamine parem kui äh, tagajärgede kõrvaldamine ning me peaksime seda põhimõtet, äh, sellest põhimõttest lähtuma ja omistama sellele sellise tähtsuse, mida see väärib, eriti kuna need rahasummad ei ole sugugi nii, nii suured. loomulikult on teil õigus, kui te ütlete, et me anname mingile valdkonnale sellise summa ja millisesse kategooriasse see siis kuulub, milliseid konkreetseid tegevuse, tegevusi selles raames tehakse seda loomulikult tuleks arutada, et kas kõigepealt tuleks paika panna see, et mida me täpselt äh, uurima hakkame või me peaksime kõigepealt ütlema, et me anname selle eesmärgi jaoks nii ja nii palju raha ja siis äh, vaatame, kuidas me selle eelarve peatüki raames seda raha jagame. see on asi, äh, mis, millest tuleks selgust saada koostöös komisjoniga, aga ma pean ütlema, et äh, teistes valdkondades toimub see asi samamoodi. mina olin enne Regi komisjonis, seal me räägime tohututest rahasummadest ja kahjuks äh, toimub see protsess umbes samamoodi, et nüüd öeldakse, et nii ja nii palju me anname ühtekuuluvusele ja siis me otsustame, et kui palju saavad konkreetsed tegevused ja valdkonnad sellest ähm, summast. see on loomulikult põhimõtteline küsimus, äh, mis, mille osas tuleks siis selgust saada koostöös komisjoniga, aga ma toetan edaspidigi seda, et äh, meil oleks võimalik saada ka majanduslikku kasu ja et me see, et meil peaks olema selline paindlikkus äh, teadusuuringute ja arendustegevuse raames äh, ka kaitsevaldkonnas ma arvan, et me peaksime seda arvamust toetama, mina vastaks, vaidleksin nüüd vastu ka siiski veelgi vastu härra proua Lösingule, et me ei, mina ei usu, et me elame kõige turvalisemas ühiskonnas täna. ma tõesti seda ei arvaks. olemas on ohud, mida enne tehnoloogia äh, ajajärku sellisel määral olemas ei olnud ja me peaksime seda tõsiselt võtma. see on mul, minu poolt praegu kõik. Thank you, Mr Püdikohver. suur tänu, härra Püdikohver sure.. ma tänan. loomulikult Euroopal on vaja sõjalist võimekust. ma ei ütle, et ei ole vaja. ma ütlesin, et me peaksime taotlema ausalt seda, et me koondame oma olemasoleva suutlikkuse. aga teine asi on see, et mida me teeme Euroopa Liidu teadusuuringute eelarvega. kui ma selle komisjoniga ühinesin, siis minu kolleeg doktor Eilat ütles mulle, et meil on siin kokkulepe selle kohta, et me finantseerime tsiviiljulgeolekualaseid uuringuid ja me ei finantseeri äh, sõjalisi teadusuuringuid, kaitseuuringuid. ja seda on ka hinnatud äh, ja äh, hinnangud on näidanud, et kaks kolmandikku kogukulutustest on läinud ühte Prantsuse äh, sõjalisse kompleksi Itaaliasesse. Nemad, tundub, on olnud väga tõhusad oma uurimisprojekte vormima nii, et need sobivad nende definitsioonide alla, mis meil olid lubatud varasemal ajal ja ma ei ole mingi sinisilmne idealist ja ma saan suurepäraselt aru sellest, et kui me lubame äh, projekte finantseerida, millel on kahene kasutus, siis sellest tõuseb äh, kasu väga sõjalistele uuringutele. aga siin ma näen, et on astutud üle selles raportis sellest punasest joonest, mis meil on seni olnud ja sellele ma üritasingi tähelepanu juhtida. raportöör oma põhjenduses kirjutab, selles mõttes raportöör leiab, et artikkel kuusteist teine lõige on eriti problemaatiline, kuna seal öeldakse, et teadusuuringud ja innovatsioon, mida viiakse ellu Horisont kakskümmend kakskümmend raames, peab eks, koondama tähelepanu ainult tsiviiluuringutele ja sellega välistatakse igasugused sõjalised uuringud see on see, mida nüüd raportöör on öelnud ja millega ta nõus ei ole ja see läheb kokku sellega, mida teie ütlesite, härra Kaaler, et peamiselt ikkagi peaks olema eesmärgiks tsiviiluuringud ja kui keegi ennekõike sõna primarily kasutab, siis alati on, jääb ka see sõna, mis siis teine on, teisene. ja seni me oleme lubanud ainult tsiviiluuringuid ja nüüd on tegemist uue mitmeaastase teadusuuringute raamistikuga. seni on lubatud ainult olnud teadusuuringud, millel on eh, tähelepanu keskmes tsiviilaspekt ja võimalik ka, et see tsiviilaspekt võimaldab ka kahest kasutamist, see on olnud ka võimalik, aga nüüd tahetakse, et me lubame mitte ainult tsiviil eh, keset, vaid sekundaarselt võib-olla ka mm, sõjalist mm, uuringuid ja varasemates raportites see nii olnud ei ole. siin on vaja väga tähelepanelikult vaadata nüüd sõnastust ja nüansse, aga minu arvates see praegune sõnastust on ületanud selle punase joone ja härra Luhan, ma arvan, et tõesti tuleks investeerida küberjulgeolekusse, see ei ole ainult sõjaline väljakutse, mis meil küberruumis on, tegemist on pigem tsiviilväljakutsetega. ja esialgu veel ei ole see terrorismi väljakutse, aga kõige hävitavamad küberrünnakud on seni olnud äh, äh, korral-, toimunud kahes riigis demokraatlike valitsuste toel ja nende riikidega meil on väga soojad äh, suhted iga kord, kui vallandatakse mõni selline viirus, see tähendab seda, et teised saavad seda viirust ka ära kasutada ja teie vastu pöörata. Äh, aga see on veel üks põhjendus, miks öelda jah uuringutele kübervastupanuvõime vallas. aga kindlasti ei tohi üle astuda sellest piirist, mis meil on seatud tsiviiljulgeoleku prioriteeti ja kaitsekulutuste vahel. ja ma olen vaadanud mõningaid dokumente, mis on välja jagatud ja ma tean, et mõned kolleegid kaaluvad isegi seda, et rahastada konkurentsieelseid hankeid, turule toomise eelseid hankeid ja kui te seda loete, siis te ise veendute selles oma silmaga, aga mit, nii me ei ole varem talitanud. nii et ma endiselt leian, et meil on vaja siin väga teadlik otsus langetada, kas me tahame jääda sellele kindlaks, mida me oleme varasemal ajal teinud või me tahame avada uue ukse, mis annab öö, äh, äh, uue manööverdamisruumi sõjalisteks uuringuteks ja nende rahastamiseks Euroopa Liidu eelarvest, kas me tahame seda, et Euroopa Liidu eelarvest sõjalisi uuringuid rahastatakse, ei, me ei taha seda ja ma usun, et me peaksime siin tõesti need asjad lahus hoidma, kes mille eest vastutab. ja viimane argument, härra Luhan, vastuseks sellele, mida te ütlesite, te ütlesite, et majandusarengule mõju võib saada pärsitud. aga see ei ole see, kuidas me tavaliselt me asjale läheneme me saame ju Euroopa maksumaksjatelt oma eelarvevahendid, need on need maksueurod, mida meie kasutame ja peame seda vastutustundeliselt tegema. me oma teadusuuringutes koondame tähelepanu prioriteetidele ja parlamendi komisjon on ju kokku leppinud, et Eh, prioriteetideks on jõupingutused, mis suurendavad majanduslikku kasu, eh, majanduskasvu potentsiaali ja ei saa nüüd öelda, et eh, et sõjalised teadusuuringud ka sellesse oma panuse annavad. ei. väga tähtis on ikkagi vaadata, kus meie saame asju muuta ja viimane argument, summad. jah, see summa, mida meie saame anda, ei ole nii suur, et päästa Euroopa kaitsetööstust. et me seda lihtsalt Euroopa Liidu eelarve abil saaksime teha, ma olen sellega nõus, ei ole võimalik, aga ma arvan, et me peaksime tõesti taotlema seda, et mõt-, mõistma seda, et otsitakse uusi rahastamisvahendid. ja me teame, et kaitseagentuurgi tahab olla aktiivsem ja praktilisemalt rohkem mõjutada protsesse. ja kui nemad nüüd hakkavad tagant tõukama sõjalisi teadusuuringuid ja nende rahastamist, siis öö, äh, muutuvad nad väga suureks äh, bürokraatlikuks masinavärgiks. ja seda me vist ei taha, aga võimalik on ka teistsugune lähenemisviis, koondada ressursid ja jagada neid omavahel, pooling and sharing. ja ma ei arva, et sõjalised ja kaitseuuringud oleksid äh, mitte asjakohased, aga ma ütlen, et Euroopa Liiduna meil ei ole õigust niimoodi oma prioriteete nihutada. Say... me peame nüüd katkestama. Äh, jah, ma võtan arvesse teie vastuväiteid, mis kõlasid kolleegide suust ja loodetavasti septembrikuu alguses toimub variraportööride kohtumine ja me üritame siis leida viisi, kuidas asjale läheneda ja ka sõnastikku parandada nii, et see oleks vastuvõetavam ega tekitaks neid vastuväiteid, mis täna siin kõlasid. ja kindlasti tuleb ka meeles pidada seda, et üritatakse midagi kaitse uuringute kohta eh, sisse panna ka Horisont kakskümmend kahtekümnesse. nii et ma arvan ka, et meie seisukoht tuleks kuidagi kajastada seal, sest me oleme ju kaitsealakomisjon. Eh, tähtis on, et kogu programmis Horisont kakskümmend kakskümmend oleks midagi ka kaitse kohta. sõnastust me peame kaaluma, aga nüüd kahjuks peame katkestama ja kuulame kõigepealt ära meie külalised, kes on juba saabunud. nii et ma kutsun nüüd kindrali siia sõna võtma Bien, chers collègues, euh, bonjour. armsad kolleegid, äh, tere päevast, me jätkame tööd, äh, mis puudutab seda arutelu, mis praegu just toimus, ma teen ettepaneku, et äh, komisjon ja agentuur võiks osadele küsimustele vastata, mida meie mm, kolleegid esitasid pärast kolleeg Sireeni kuulamist. aitäh, kindral Sireen, et te siin jälle meie hulgas olete tegemist on regulaarse arvamuste vahetusega, mis äh, eelkõige keskendub praegustele sõjalistele operatsioonidele, mida viib läbi Euroopa Liit. loomulikult kõige olulisemalt on need kaks missiooni, Atalanta eelkõige ja EUTM Somaalia, need ähm, missioonid toimuvad siis Aafrika sarmel, sarvel ja äh, EUFOR Altea missioon Bosnia-Hertsegoviinias. kaks uut missiooni on käivitatud ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames, tegemist on kolme tsiviilmissiooniga, aga üks neist eelkõige Cap Nestor, mis puudutab äh, võimek-, võrguste äh, loomist ähm, Aafrika sarve riikide, riikides selleks, et võidelda piraatluse vastu, seal on äh, seda, mm, selle missiooni juhiks on määratud üks äh, prantsuse kindral, äkki te suudaksite ka seda kommenteerida? ja lisaks missioonidele võib-olla te saaksite avaldada arvamust äh, operatsioonikeskuse kohta, ähm, millega, mille rajamisega tegeldi eelmisel aastal, see on ette nähtud selleks, et meie erinevaid äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioone Aafrika sarvel koordineerida. kas te saaksite jagada ka oma arvamusi äh, äh, selle teema kohta meiega ning ähm, sooviks rääkida ka võimekusest, et kuhu me oleme teie arvates jõudnud äh, ressursside ühiskasutusega ja kuidas äh, suhtute teie äh, Chicago tippkoht-, NATO tippkohtumise järeldustesse, eriti mis puudutab arukat kaitset ja Euroopa riikide ressursside ühiskasutust, need on e-, need teemad, mis meid eelkõige huvitavad, nii et ja ma palun, et te äkki räägiksite neist, nii et nüüd on teil sõna well,. Thank you very much, I. Uh, suur tänu ja suur tänu ka nende sissejuhatavate ähm, küsimuste eest, ma püüan ka nendele vastata. Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad, ma olen väga tänulik selle kutse eest arvamuste vahetusele teiega nüüd on kaks aastat viimasest korrast möödunud ja peab ütlema, et ma olen olnud ühenduses paljudega teist, nii teie äh, raporti äh, ettevalmistamisel ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika kohta kui ka seoses eelarvekärbetega. kaks aastat tagasi ma andsin omapoolse ülevaate ühisest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast et äh, pärast Lissaboni lepingu jõustumist ma rääkisin sealse komitee toetusest, mida nad saavad anda Lissaboni protsessis ja äsja kokku lepitud strateegilistest prioriteetidest tollel ajal. kommenteerisin lühidalt ka Äh, käimasolevaid operatsioone ja väljakutseid äh, mitte üksnes tulenevalt äh, majanduskriisist ja eelarvekärbetest. täna ma teen kõigepealt lühikese sissejuhatuse, et asju sisuliselt edasi arutada. ma olen ka ise saanud mitmeid kogemusi komitee esimehena ja ma püüan õppida varasematest kogemustest, püüan olla ka aus ja pean ütlema, et üks arvu võimalusi minu jaoks isiklike seisukohtade väljendamiseks on just nüüd, minu eesistumise perioodi lõpus. kõigepealt mõned kommentaarid Lissaboni lepingu rakendamise kohta, vaadates sõjalise komitee perspektiivist. et keegi vääriti ei mõistaks mind, ütlen kohe, et et äh, ma olen äh, üha järjest rohkem veendunud selles, et äh, liikmesriigid peaksid tegema tihedamat koostööd ka sõjalises plaanis. ühise Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika kujundamine, mitmete eelnevate organite ühendamine, samas on meil päris erinev taust, erinev kultuur, Äh, see on nõudnud väga palju energiat. ma ootasin, et see protsess saab olema kiirem, kuigi ma olen täiesti teadlik raskustest, mis kaasnevad äh, erinevate organite ja organisatsioonide koondamisega ühte raamistikku. sealse komitee äh, juhtimisel Äh, püüdes ühendada kahekümne äh, seitsme liikmesriigi erinevaid huvisid rohkem kui saja kümnel koosolekul, olen ma üha rohkem äh, teadlikuks muutunud kannatlikkuse vajadusest, mis minul ei ole kõige tugevam iseloomujoon just. Äh, on mitmeid valdkondi, mis puudutavad äh, liikmesriikide mm, suveraansust, äh, sekkuvad sellesse ja selliste protsesside mõjutamine nõuab aega, seda ma olen ma õppinud. võib tunduda ka vahel, et mõned küsimused on marginaalse tähtsusega, aga on olulised rahu kindlustamise protsessis. ma arvan, et liikmesriikidele peaks avaldama tugevamat survet, äh, välisteenistus nüüd äh, tegutseb üha jõulisemalt, mõnikord äh, on olnud meil puudu nii-öelda suunavast energiast, mida me oleksime oodanud kuuekuulistelt eelist, eesistumisperioodidelt. aga ma usun, et Brüssel nüüd järjest tugevamalt omalt poolt tõukab neid protsesse tagant kahe tuhande üheksandast aastast alates oleme leidnud, et peab arvestama mitmete teguritega. väljakutsed on olnud ilmselt palju suuremad, kui paljud meist paar aastat tagasi ootasid. see periood on kokku langenud äh, ühe keerulisema ajajärguga Euroopas äh, pärast külma sõja lõppemist kakskümmend aastat tagasi äh, ülemaailmselt on toimunud äh, võimude äh, jõutasakaalude muutumine äh, Ladina-Ameerika suunas näiteks ja revolutsioonilised muutused on toimunud Põhja-Aafrikas, kõik need on kaasa toonud Euroopa Liidu äh, tegevuses uusi suundi. ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika arendamine ei ole olnud liikmesriikide jaoks esimene prioriteet. hiljutised kogemused näitavad meile, et äh, ei saa iseenesestmõistetavalt võtta ka oma äh, nii-öelda koduse keskkonna stabiilsust. kaks tuhat kümme loodi Euroopa Liidu missioon Ugandas, aga kahe tuhande kaheksandast aastast alates ei ole ühtegi sõjalist operatsiooni algatatud. Äh, vägede arvu vähendatakse äh, pidevalt ja on olnud kergem formuleerida poliitilisi ambitsioone, kui äh, täita neid konkreetsete sõjaväeliste lubadustega. minu jaoks äh, tekib küsimus äh, usaldatavuses. väga kerge on asju öelda, aga raske ellu viia. kas see tähendab, et ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika sõjaväeline dimensioon on kaotamas tähtsust? ma arvan, et vastus on nii jah kui ka hea, väga konkreetseid järeldusi on praegu raske teha ühelt poolt äh, võib öelda, et see, mida liikmesriigid teevad Euroopa Liidu ja NATO operatsioonide raames, on tugevalt seotud omavahel. ISAF äh, Afganistanis, aga ka Kosovos, Liibüas tegutsemine on äh, muutnud keerulisemaks teiste kohustuste täitmise ja ka ressursside leidmise nende jaoks Euroopa Liit on äh, üle saja kolmekümne tuhande sõduri äh, panustanud äh, kui vägede arv drastiliselt väheneb Afganistanis kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, siis eks me näe, milline roll saab olema Euroopa Liidul seal sõjaliste operatsioonide roll on üsna piiratud, Liibüa operatsioon näitas uut lähenemist eh, nii-öelda transatlantilises eh, koormuse jagamises ja see, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on praegu NATO sõjalisse struktuuri integreeritud, eh, muudab võib-olla samuti järjest huvipakkuvamaks NATO raamistiku kasutamisse, mil iganes on see poliitiliselt võimalik Euroopa ÜJKP lisandväärtus on selles, et kasutada kõiki vahendeid, nii tsiviil- kui ka sõjalisi vahendeid eh, ühiselt eh, ja koondatult. ma olen veendunud, et eh, sellise üleüldise lähenemise väljaarendamine, nii nagu Lissaboni lepingus ette on nähtud, on võtmetähtsusega ÜJKP arengu seisukohast. selles kõiges on ka oluline sõjaline mõõde Euroopa Liidu eh, strateegiline raamistik Somaali poolsaarel praegu on meie jaoks nii-öelda testjuhtum eh, sellise lähenemise toimimisel. Eh, mainiti ka Nestorit. meil on nii koolitusmissioon kui ka operatsioon Atalanta ma mm, kordan üle, see on ilmselt esimene tõeline Äh, nii-öelda testjuhtum selle uue lähenemise toimimise kontrollimiseks. see muidugi tuli hiljem, kui me ootasime, aga parem hilja kui mitte kunagi. meie, me oleme püüdnud seostada erinevaid tegevusi nii Somaalia sees kui ka väljas. sõjaline komitee, teda institutsionaalsed muutused küll otseselt ei puudutanud, aga ka meie oleme andnud panuse üleüldisema ÜJKP loomisse. strateegilised prioriteedid paar aastat tagasi ja prioriteediks on olnud Lissaboni lepinguga loodud toetamine, sealhulgas ka tõhusa kõikehaarava lähenemise väljatöötamine sõjalise komitee toetus on väljendatud viies strateegilises prioriteedis, mis on äh, täielikult vastavuses Lissaboni lepingu ideede ja eesmärkidega. Äh, kõigepealt äh, käimasolevad operatsioonid, teiseks kõikhaarava lähenemise muutmine usaldusväärseks, ma mainisin siin Somaali poolsaare strateegiat, edasi strateegilised partnerlused NATO, ÜRO, Äh, Euroopa Liit äh, konkreetsete riikidega partnerlused, siis äh, suutlikkuste arendamine ja lõpuks otsene toetus Lissaboni lepinguga paika pandu edasiarendamiseks. kõige sellega tegeleme me iganädalaselt sõjalises komitees. sõjaline komitee on olnud pragmaatilise koostöö katalüsaator erinevate ähm, organite vahel Euroopa Liidus, meil on olnud äh, väga konkreetseid teemasid päevakorras ka äh, äh, kaitsejõudude juhatajate kohtumisel hiljuti ja viimane kord konfliktide ennetamine oli teemaks strateegilised prioriteedid on olnud olulised mitte ainult meie enda töös, vaid ka eh, seoses muude ÜJKP struktuuridega. rakendusfaas on nüüd enam-vähem ühel poole, prioriteedid on eh, vastavalt kohandatud. ja nüüd ma tuleksin tagasi ja räägiksin suutlikkuse areng, arendamisega seotud tulevikust see on meie teine strateegiline prioriteet. ma olen külastanud peaaegu kõiki liikmesriike ja kahepoolsetes aruteludes eh, olen saanud väga hea ülevaate eh, planeerimisega seotud eh, raskustest peaaegu kõikides riikides. suured eelarvekärped, kulude kasv üleminekuga seotud äh, probleemid ja kaitsejõudude juhatajad on äh, peaaegu võimatu dilemma ette pandud, nõutakse neilt üha rohkem ressursse, antakse üha vähem. ja need probleemid jätkuvad ilmselt ka eelolevatel aastatel. eelarvekärped on äh, probleeme veelgi tõsisemaks muutnud, on probleemid esiplaanile toonud aga peamised probleemid ei sõltu ainult eelarvekärbetest. kaitse korraldamine muutub üha kallimaks ja meie jõupingutused ei ole alati kõige tõhusamad ja me peame arvestama kahekümne seitsme liikmesriigi erineva kontekstiga, nii et küsimus ei ole ainult rahas, vaid küsimus on selles, kuidas me korraldame oma ettevõtmisi Äh, mitmeid asju dubleeritakse, mitmes asjas on ülesuutlikkus ja ma äh, olen vägagi teadlik, et äh, kaitsele kulutatakse praktiliselt kakssada miljardit eurot aastas. see on aga vaid kolmandik sellest, mida USA kulutab ja vastab enam-vähem Hiina, Venemaa, Jaapani, äh, Saudi Araabia kulutustele. Nendel viiel riigil on täpselt samad kaitsekulutused nagu Euroopa riikidel kokku. nii et äh, me peame väga ettevaatlikud olema selles, kui me ütleme, et raha hakkab otsa saama, me peame väga enesekriitiliselt suhtuma äh, oma kaitsepoliitikasse ja sellesse, kuidas me seda korraldame meie panus saab olla suurem, kui me jõupingutusi korralikult koordineerime. loomulikult ma ei saa hinnata eh, riikide suveräänseid otsuseid, aga mulle on selge, et kui meie liikmesriikidena eh, vaataksime kaitseplaneerimist vähem, eh, vaid oma nii-öelda oma riigi prillidega, vaid globaalsemalt, siis me saavutaksime paremaid tulemusi. kahe tuhande kümnendast aastast alates on pandud paika baas parema koostöö korraldamiseks relvajõudude vahel. see ressursside ühiskasutus on saanud moesõnaks ja seda toetab ka tugevalt Euroopa Kaitseagentuur, sõjaline komitee ja Kaitseagentuur töötavad käsikäes ning äh, üsna sarnaseid jõupingutusi äh, tehakse NATO-s, seal on moesõnaks arukas kaitse, aga meie jõupingutused on vastastikku täiendavad ja üksteist toetavad. oleme saavutanud positiivseid konkreetseid tulemusi äh, meil on päris pikk nimekiri paljude ootavatest projektidest ja paljude nende raames oleme juba nägemas praktilist suutlikkuse kasvu. aga eh, see ei ole asjade lõpp, vaid eh, pigem algus uutele protsessidele. me peame arvestama nii lühema kui pikema perspektiivi majandusreaalsusega ressursside ühiskasutus ja arukas kaitse tuleb viia täiesti uuele tasemele. kui ma püüan üles loetleda, mida see peaks meile tulemuseks andma, ressursside ühiskasutus, ja mida viimase paari aasta jooksul on tehtud ja võrdlen seda eelarvekärbetega, siis ma peaksin ütlema, et me oleme praegu hullemas olukorras kui alguses, aga me oleme teinud ära oma kodutöö, meil on olemas metoodika ja kõik see tuleb viia nüüd täiesti uuele tasemele. me peame suutma saavutada tuntavalt rohkem. me peame muutma nii poliitilist kui ka militaarset suhtumist. me ei saa lõputult korrata selliseid argumente nagu suveräänsusega seotud probleemid. me peame suutma vaadata kaugemale oma riigi piiridest. Äh, tarvis on ka tugevat poliitilist survet kõige kõrgemalt tasemelt. ja pean ütlema, et näen mõningaid väga positiivseid märke. president Van äh, Rompuy avaldus äh, NATO Chicago tippkohtumisel oli proaktiivne ja tulevikku vaatav. ja riigijuhtide ja valitsusjuhtide ees ta ütles, et Euroopa Liit teeb jätkuvaid jõupingutusi suurendamaks Euroopa Liidu suutlikkust äh, julgeoleku rolli täitmisel nii oma naabruskonnas kui ka üle maailma. ja äh, on ka Euroopa Ülemkogu äh, päevakorras kavas käsitleda kaitsejulgeolekuga seatud, seotud teemasid. see tähendab lähenemist kõige kõrgemal tasemel Euroopa Komisjoni tasemel on samuti näha märke, et komisjon tunneb muret Euroopa kaitse ja kaitsetehnoloogia fragmenteerituse pärast ja on loodud äh, kaitsealane rakkerühm. see on veel üks äh, potentsiaalne äh, tugev samm õiges suunas, lisaks sellele, mida president Van Rompuy juba Chicagos ütles ja me ei saa ka unustada, et lõppkokkuvõttes ei ole küsimus raha säästmises, küsimus on selles, kas Euroopa jääb äh, sõjaliselt äh, üldse mingiks märkimisväärseks tegeja, tegijaks üle maailma. Äh, aitäh, see minu poolt kõik sissejuhatuseks, olen valmis vastama teie küsimustele. aitäh, lugupeetud kindral ma ei maininud enne, et te lahkute ametist oktoobris ja siin mandaadi lõpus on teil nüüd võimalik olla veidi kriitilisem või vähemalt eh, vabam sel, nende arengute osas, mis on toimunud viis, viimastel aastatel ja ma tahaksin ähm, tulla tagasi selle juurde, mida te viimases osas ütlesite võimekuste kohta ja meenutada, et äh, tegemist on vähem äh, absoluutsete vahendite küsimustega, eurooplastel on olemas vastavad vahendid, muuhulgas eelarvevahendid, äh, pigem on tegemist küsimusega, et kuidas me neid vahendeid kasutame ja koordineerime, kui meie äh, kahekümne seitsme riigi kaitse-eelarved kokku jäävad äh, väga palju alla äh, Ameerika Ühendriikide vastavatele summadele, siis me jääme siiski üsnagi samale tasandile kui teised ähm, riigid ja küsimuseks on see, et kas need äh, ühised jõupingutused võivad meil rohkem suurendada oma kaalu või võrreldes sellega, kui liikmesriigid äh, jätkavad äh, üksi tegutsemist, äh, mis loomulikult toob endaga kaasa ka vältimatuid kadusid. mis puudutab operatsioone, siis ähm, te mainisite ja ma arvan, et see on midagi, mille osas me vajame Euroopa Parlamendis strateegilist järelemõtlemist, muuhulgas ka siin komisjonis ja ka, ka muudes organites. see puudutab ähm, ühist, äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika sõjaväelist missiooni peale Atalantat ei ole pärast kahe tuhande kaheksandat aastat ühtegi äh, operatsiooni mm, äh, algatatud äh, ja me peame mõtlema ka sellele, milliseid võimalusi meile annab Lissaboni leping, me peame mõtlema äh, selle, oma tegutsemisele Aafrikas sarvel Sahelis äh, piirkonnas ning äh, taga Kaukaasias ja muudes ebastabiilsetes piirkondades Liibüas, meil on teatav kartlikkus mitte üksnes liikmesriikides, vaid ka Brüsseli struktuurides, kui tegemist on äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika sõjaväelise mõõte, mõõtme kasutamisega. kas see on siis konjunktuuriline nähtus või on tegemist jätkusuutlikuma äh, valikuga, ma arvan, et me peame sellele, selle üle järele mõtlema, Lissaboni leping andis meile üsnagi ambitsioonikad võimalused ja me peame mõtlema, eriti praeguses eelarve kontekstis, et liikmesriikide soov kasutada neid vahendeid äh, on siiski vägagi minimaalne. selles kontekstis me võime rõõmustada eelkõige selle üle, et Aafrika sarvel toimunu on pigem heaks näiteks, ehkki te rääkisite, et üldine koordineerimine on toimunud pärast mõningate äh, missioonide algust, aga siiski me võime olla rahul sellega, et viimane missioon, mis an-, algatati, annab meile siis võimaluse kasutada erinevaid vahendeid, minna kaugemale piraatluse vastasest võitlusest, ehkki see on äh, loomulikult üks kõige äh, olulisemaid ja äh, selliseid asju, mida meie missioonidega rohkem on seostatud mul ähm, oleks ähm, üks äh, täpsustav küsimus, mis puudutab Atalantat, äh, kui teil oleks äh, selle kohta äkki täiendavaid andmeid. praegu, praegu ei ole piraatlusele, piraat-, piraatlusele jaoks äh, tingimused olnud õnneks äh, head, aga nüüd äh, rünnakud on õnneks ka vähenenud. ja meil väliskomisjonis oli eile arutelu, mis puudutas Atalanta missiooni pikendamist ja see võib tekitada mõningate kolleegide ja mõningate fraktsioonide hulgas vastuseisu. Ähm, milline on teie arvamus, ähm, mis puudutab äh, lähitulevikus maapealsete operatsioonide äh, algatamist, kas äh, Atalanta missioonis osalevate riikide kartus uute võimaluste kasutamise ees on teie arvates väga suur või on see siiski marginaalne? ma, need on siis minu küsimused, kas teistel kolleegidel on ka küsimusi, ma annan kõigepealt sõna aseesimees Paletskisele. Thank you very much, Jenna suur aitäh, kindral, nende, selle siira ja avameelse sissejuhatuse eest. ma arvan, et te mõistate nüüd palju paremini neid probleeme, millega te olete silmitsi ja kuidas äh, sõjaline komitee püüab rakendada kõiki neid väga olulisi teemasid pärast äh, Euroopa Liidu laienemist, äh, kas teie arvates on endiselt erinevusi Euroopa Liidu vanade ja uute liikmesriikide vahel sõjalistes küsimustes, äh, koostöövalmiduses, mõttelaadis selles valdkonnas ja teine küsimus kliimamuutustest sellest äh, ajendatud potentsiaalsed konfliktid. ma usun, et oma ametiajal olete rohkem tähelepanu pidanud pöörama sellele probleemile, aga samas on olnud palju teravamaid probleeme äh, nagu finantskriis ja muud sellised äh, kriisid, mis on rohkem tähelepanu nõudnud, et mida te arvate nendest küsimustest ja teemadest? aitäh, härra Kaalar, palun. aitäh, härra äh, lugupeetud kindral. ma tahaks teie siinolekut kasutada selleks, et küsi-, esitada teile üks spetsiifiline küsimus, see puudutab äh, ühtse Euroopa taeva elluviimist ning Euroopa õhurelvade väljatöötamist sellega seoses. Äh, selle aasta alguses transpordikomisjon tegeles äh, vast-, rakendamisega ning töötas välja ka seisukoha, kus äh, kutsuti Euroopa riike äh, tegema suuremaid ettevalmistusi selleks, et äh, olla kooskõlas äh, Euroopa avatud taeva äh, nõudmistega. kas te võiksite meile selgitada, et kui kaugele ollakse jõudnud ja millist rolli peaks neljandas kvartalis mängima uus uus ametnik ke- ja et kas äh, tema ülesanne peaks olema ka kergendada äh, tegevusi, mis on seotud Euroopa avatud taevaga. meie sede seisukohas, arvamuses ütlesime, et et osaliselt tuleks neid tegevusi komisjoni eelarvest äh, rahastada, äh, transpordikomisjon seda muudatusettepanekut ei äh, kinnitanud, aga küsimus on selles, et kuidas me Euroopa avatud taeva ellu viime ilma Euroopa õhutõrjesüsteemita. kas on uusi arenguid? Merci, madame Lösing. aitäh, proua Lösing, palun. ma ei tea, kas äh, minu esimesele küsimusele on üldse võimalik vastata siin, aga ma äh, teeks ettepaneku, et me tulevikus üritaksime seda veidi rohkem toetada. Te rääkisite äh, ÜVJKP sõjalise tähele, sõjalise tähtsuse vähenemisest ja äh, nihkumisest NATO suunas. mind huvitaks, et äh, kas äh, see on lihtsalt teie tunne, et arengud on sellised või kas see on tõesti tees, mida on võimalik ka arvudega toet-, kinnitada, see oleks minu meelest väga huvitav. või kas on tegemist liikmesriikide valitsuste otsusega või toimuvad need arengud sellises tunnetuslikus hallis tsoonis, see on minu meelest äärmiselt huvitav küsimus. ja veidi täpsemalt äh, härra Donjon viitas ka Atalantale, mind huvitaks väga see, et milline on äh, maapealsete operatsioonide äh, perspektiiv ja kuidas te seda hindaksite? kui te vastate härra Donjoni küsimustele, siis äh, mind huvitaks, et äh, kui palju on vähenenud piraatide rünnakud Atalanta missiooniga seoses, millises äh, piirkonnas need on vähenenud, kas ainult rannikupiirkondades? tihti räägitakse ju sellest, et kui vaadata suuremat territoriaalset Äh, üksus, siis äh, rünnakud on vähenenud, äh, ei ole üldse vähenenud, vaid et piraatide tegevus on ranniku lähedalt liikunud avamerele ja et tegelikult arvuliselt ei saa rääkida rünnakute vähenemisest. kas on olemas selliseid hinnanguid ning ma palun, et kui sellised selliseid hinnanguid meiega jagatakse, siis räägitaks ka, millisest territooriumist äh, juttu on. aitäh, need on siis esimesed äh, küsimused kindralile selleks, et ta, et arut-, alustada arutelu ja et loomulikult võib jätkata teiste teemadega, teil on sõna, palun. Um, thank you very much. Let me start with, with the first and the last question concerning aitäh, kõigepealt esimene küsimus, mis puudutab operatsiooni Atalanta. ma arvan, et on vaadata Atalantat ähm, laiemas ähm, kontekstis, selle kõikehaarava lähenemise kontekstis ähm,. Somaali poolsaarel äh, erinevad missioonid, koolitusmissioon Nestor koos rannavalve ja mm, politsei jõupingutustega ja muud meetmed Tansaanias, Keenias, Djiboutis, ehm, Jeemenis paigutuvad samuti sellesse konteksti liikmesriikide jaoks on oluline, kuidas nad oma mereväge kujundavad järgmiste aastate jooksul, mõista neid äh, protsesse. see on tähtis protsess nii poliitiliselt kui ka professionaalselt. ja küsimus sellest, kui kauaks me sinna piirkonda jääme sellele ei ole lihtne vastata, aga minu isiklik seisukoht on, et see võtab mitmeid-mitmeid aastaid, võib-olla isegi nii palju aastaid, et liikmesriikidel oleks mõttekas äh, kujundada osa oma mereväest nii, et äh, saaks seda vastavatel eesmärkidel kasutada. ja me pidevalt äh, arendame edasi oma meetodeid Äh, näiteks kaubalaevadele pakume kaitset, tegeleme juriidiliste küsimustega, samuti sellest hetkest, kui piraat on kinni püütud kuni kohtumõistmise lõpuni ja meil on äh, olulised äh, arutelud ka laevaomanikega, reederitega, kuidas asju teha, et äh, rünnakut veelgi väheneksid, kui makstakse lunaraha sada miljonit äh, dollarit aastas, siis äh, see on justkui õlitulle valamine. see on meie arvates probleem. nii et me peame tegelema kõikide nende aspektidega, küsimus ei ole ainult nii-öelda füüsiliselt piraatide kinnipüüdmises, vaid sellega kaasneb palju-palju muid aspekte mis puudutab äh, statistikat, siis kümme, üksteist äh, laeva on äh, piraatide käes ja pantvangide arv eilse seisuga oli kakssada üheksa. viimase kaheksa kuu jooksul on need arvud vähenenud umbes nelikümmend, viiskümmend protsenti. aga ma arvan, et statistika koha pealt peame lähenema väga ettevaatlikult, aga võib ehk öelda, et vähemalt suund on õiges, õiges suunas. tendents on äh, ka selles suunas, et operatsioonide piirkond järjest laieneb ja äh, operatsioonid muutuvad üha konkreetsemaks ja täpsemaks Äh, suurem osa piraatide rünnakutest on ikkagi väljaspool Edeni lahte India ookeanis. küsimus äh, nii-öelda maapealsest äh, lähenemisest, et hävitada piraatide logistilised baasid poliitilise julgeoleku komiteega oleme tegelenud sellega peaaegu ühe aasta ja nagu te teate, paar kuud tagasi on tehtud otsus selle suutlikkuse väljatöötamiseks. ma öö, väljendaksin oma väga isiklikku seisukohta. alguses oli viisteist, kuusteist liikmesriiki, kes seda aktsepteerisid, mida rohkem me teemat arutasime, seda lähemale konsensusele me jõudsime. aga ehm, Somaalias toimus palju asju, aga ma olin Mogadishu lennujaamas äh, seal veekogu lähedal eh, koos eh, regionaalsete komandöridega ja teistega ja meil toimus eh, lühike arutelu sel teemal, kes teeb mida ja kes annab kellele aru. Somaalia kolleegid kolleegidele me ütlesime, et me ei püüa midagi peale suruda, vaid püüame aidata. me arutasime pikalt ka äh, kaas-, oma jõududele kaasnevate kahjude teemal ja oma tegevuse käigus on, oleme hävitanud ka mitmeid piraatide aluseid ja arutelu on olnud ka teemal, et kas piraadid võivad äh, äh, teha midagi pantvangidele. piraadid muidugi kohandavad ka oma taktikat. Hopi operatsiooni juhil on samuti oma vahendid aga me, ka meie oleme saanud oma õppetunnid. nii palju Atalanta kohta. ja küsimus äh, liikmesriikide vahelistest erinevustest, et uued ja vanad liikmesriigid. kahe tuhande kolmanda aasta julgeolekustrateegia on olnud väga heaks suuniseks liikmesriikidele see on väga selgelt äh, välja toonud, mida teha alates humanitaarabist äh, kuni konfliktide äh, lahendamiseni ja omariikluse ülesehitamiseni me oleme ka oma lahingrühmadega suutnud anda hea panuse, need on kümnepäevases äh, valmisoleku staadiumis. liikmesriikidel aga on teiselt poolt jällegi äh, eelarvepiirangud ja enamiku üksuste valmisolek äh, on vähenemas, sest valmisoleku seisundis vägede hoidmine on kallis aga liikmesriikide ähm, mõtteviis on liikunud positiivses suunas, ressursside ühiskasutus on üks äh, teemasid, mille raames me saame erinevaid võimalusi arutada. on, äh, võib öelda, et äh, mida rohkem survet liikmesriikidele, siis hakatakse mõistma, et äh, kui koostööd teha, võib saavutada äh, vähemalt midagi. on teatud suured vastuolud ja ma leian, et on olemas vajadus tugeva eestvedamise järele meie regioonis on praegu kõige huvitavam olukord seotud põhjapoolsega viimase aja arengud muudavad seda, kuidas me tegutseme erinevatel kontinentidel ja ei ole saladus, et Vene Föderatsioon on loomas ja saatmas päris olulisi üksusi Venemaa põhjaossa. see on üks arengutest, mida me hoolikalt jälgime. kliimamuutustega seoses on väga oluline ka see, et me arutaksime humanitaarabi ja katastroofidele reageerimise suutlikkust. ilmastikutingimused äh, muutuvad ja mõnikord on olnud võib-olla raske ühise keele leidmine sõjaväelise ja tsiviilpoole vahel Mm. aga sõjaväeliste vahenditega oleks ilmselt äh, võimalik palju rohkem ära teha nõndanimetatud Haiti-laadsetes olukordades, kui me paremini koordineeriksime. siis ühtse taeva kohta käiv küsimus. see on tõenäoliselt üks ambitsioonikamaid ja olulisemaid käimasolevaid projekte ja ilmselt see kestab veel mitmeid aastaid sõjalises komitees on toimunud kohtumisi koos komisjoniga ja oleme kaks korda tõstatanud küsimusi kaitsejõudude juhtide kohtumistel. et vastav ambitsioonikus kajastuks ka plaanides ja arvestatakse tagajärgedega, mis kaasnevad koolituses, õppustes eh, ja õhuruumi kasutamise valmisolekus. olin pettunud viimasel kohtumisel, kus me teist korda tõstatasime selle küsimuse. et vaid vähem kui äh, kümme liikmesriiki regulaarselt osalevad vastavates projektides. ma olen tõesti koos Euroopa Komisjoniga püüdnud äh, avaldada survet, äh, tõsta kaitsejõudude juhtide teadlikkust sellest ja arvan, et me kõik peame tegema koostööd ja tegema selgeks kõikidele osalejatele, et sellega ei kaasne ainult kulud, vaid äh, sellega kaasneb ka palju kasu. mitte ainult, äh, et, et võib-olla see on kulu küll lühemas perspektiivis, aga keskmises ja kaugemas perspektiivis oleks äh, sellest kõigest meile palju kasu. operatsioonide keskus on olnud pikk poliitiline arutelu Ehm, tegemist on üsna piiratud arvu inimestega, hetkel vist kaksteist. me oleme leidnud võimaluse, mida aktsepteerivad kõik liikmesriigid. kuue kuu pärast toimub hindamine, et mm, milline on hetkeolukord selle rühma eesmärk on toetada Somaali poolsaare tegevust, koordineerida vastavaid jõupingutusi ja ma arvan, et see on täiesti asjakohane. ütleksin, et eh, suures osas on tegemist poliitilise küsimusega, et mida pärast seda teha aga kõigepealt peab hindama, mis on toimunud mõne kuu jooksul ja siis saab otsustada, kuhu edasi. sellega vist vastasin enamikule küsimustest. üks küsimus, millele võib-olla on võimatu vastata, või noh, mitte miski ei ole võimatu, mõned asjad võivad olla väga keerulised, aga nimelt eh, ÜJKP ja meie ja NATO roll. Euroopa JKP tugevus seisneb selles, et me saame aktiivselt tegutseda juba väga varajases faasis, enne kui konflikt veel tekib, saame seda ennetada, sealhulgas äh, ka äh, sõjaväeliste vahenditega. kaks tuhat kuus äh, Mogadishus tegime seda mitmete vahenditega, sealhulgas ka sõjaväelistega. Kirde-Kongos kaks tuhat kolm oma erijõududega tegutsedes ma olen täiesti veendunud, et meil õnnestus ära hoida genotsiid. nii et saame sekkuda juba väga varajases faasis konflikti ennetamiseks ja kui eh, konflikt siiski eskaleerub ja me peame osapooli nii-öelda jõuga lahus hoidma, siis NATO vastavad vahendid ja süsteemid on muidugi väga asjakohased, aga ka Euroopa Liit saab omalt poolt anda panuse, näiteks Tšaadis oleme seda teinud, aga poolte jõuga lahus hoidmisel ma ütleks, et eh, NATO-l on siin päris, päris hea suutlikkus. pärast eh, konflikti tipphetke möödumist eh, on ülesehitusprotsess, ka sellega seoses on meil olemas kõikvõimalikud vahendid nii sõjaväeliselt ranna valvejõududega, õiguskorra tagamise vahendid äh, ja nii edasi ja nii edasi. nii et äh, on võimalik nii-öelda ettevaatlikult omavahel tööülesandeid jagada ja ei saa unustada ka meie humanitaarsuutlikkust, äh, katastroofidele reageerimise suutlikkust ja muud taolist, nii et ähm, see oli minupoolne püüe mõned mõtted välja öelda teie küsimusega seoses. aitäh, proua Lösing, kas te soovite äh, sõna võtta? mul oleks äh, kaks lühikest täpsustavat küsimust. esiteks hin-, märksõna Atalanta missiooni hindamine. Te rääkisite operatsiooniala laiendamisest ja te rääkisite neljakümne kuni viiekümne protsendilisest äh, rünnakute vähenemisest. minu konkreetne küsimus kõlab, et äh, kas see neljakümne kuni viiekümne protsendine vähendamine puudutab seda laiendatud operatsioonide ala või siis puudutab see algset operatsiooni mm, ala, tegutsemisala? see on siis täiendav, täpsustav küsimus ja mul on veel üks küsimus, mis puudutab äh, maapealseid operatsioone, te rääkisite, et selline rünnak olevat olnud, kus äh, piraatide laevu ähm, hävitati, ma ei ole sõjaväel ekspert ja ma üritan endale ette kujutada, et kuidas see toimib, toimub, et äh, kuidas on võimalik olla kindel, et tegemist on mingite piraatide abilaevadega, mitte lihtsalt kalalaevadega see on ju sellise operatsiooni puhul väga keeruline. enne kui kindral saab vastata, saab sõna härra Gualtieri. Grazie, signor generale. aitäh. lugupeetud kindral, eh, tore, et meil on jälle võimalus teid siin tervitada ma tahaks äh, jagada teiega ühte oma tunnet ja kuulata teie arvamust selle kohta. see puudutab ähm, seda, mida parlament on teinud viimastel kuudel, mitte küll otseses dialoogis mit-, teiega, aga see puudutab praegust olukorda ma sain teie jutust äh, aru, et te olete pigem pessimistlikult äh, meelestatud ja peaaegu et loovutamatu, aga võib-olla te olete ka lihtsalt realist, kui tegemist on võimaluste hindamisega, mis meil Euroopa Liidus käsutada on uute mehhanismide raames. nüüd seoses äh, olukorraga maailmas eelarvevahendite ja kõik nende kriisidega, siis meil on vahendeid, need võiks, me võiksime mängida olulisemat poliitilist rolli, aga need tulemused, mida te mainisite, ühised strateegilised eesmärgid, võimekuste loomine, ühiste võimekuste loomine, parem koordineerimine planeerimisprotsesside puhul, Nende kolme aspekti puhul on lõhe võimaluste äh, vahel ja liikmesriikide poliitiliste lubaduste vahel loomulikult ma usun Euroopa kaitsepoliitikasse, aga hinnang äh, hetkel peaks olema pigem kriitiline, me peaksime pigem arvama, et meil on probleeme. me loomulikult võiksime üles näidata rohkem äh, äh, juhtimisvõimekust, teha rohkem ettepanekuid, olla, võtta suurema liidri rolli, aga need raskused, mis meil nüüd on, tulenevalt finantskriisist, annavad tunda ka selles valdkonnas ma küsiks, et kuidas me võiksime hoolitseda selle eest, et meil oleks äh, positiivne äh, areng, et kuidas me saaksime neid äh, eesmärke saavutada, mis lähevad isegi kaugemale kui meie ÜVJKP, et selleks, et võtta arvesse uut olukorda ja kasutada meie võimekust. aitäh ja nüüd ma annan teile lõpetuseks sõna, et te saaksite vastata proua Lösingule ja, ja härra Gualtierile. nüüd, mis puudutab Atalanta hindamist, siis need arvud ei ole sugugi kuidagimoodi seotud öö, äh, operatsioonide ala laiendamisega. ja öö, äh, täpsed arvud selle kohta, kuidas on kaheksal kuul asjad edenenud, ma saan kohe teile täpsed arvud anda. ja teine osa teie küsimusest. Eh, nimelt eh, rannikul abipaadid ja alused, et kuidas me seal eh, tõesti ründame neid, neid piraatide aluseid kuidas me seda teame? ma tahan öelda, et meil on väga täpne, täpsed luureandmed ja kujutised väga,, väga-väga põhjalik informatsioon, mida kasutada ja me oleme väga palju äh, tähelepanu pööranud sellele, et minimeerida mis tahes kaasnevad kulud, kaasnevad kahjud. ja sellised logistilised rünnakud äh, tavaliselt toimuvad äh, kaugemates piirkondades ja pikka aega oleme me juba sellega tegelenud, nii et me teame, mida me teeme. tähtis on nende ainelisi vahendeid kahjustada. ja öö, äh, fotod, kujutised öö, äh, on niivõrd täpsed, et me lausa saame seal tuvastada isikuid jah, loomulikult kunagi ei ole sajaprotsendilist garantiid, aga e, mis puudutab seda konkreetset küsimust, siis tõesti, me tegeleme sellega väga põhjalikult ja ma isiklikult olen päris kindel, et kõik see nii ongi. nii. teine küsimus. et kuidas me parlamendi sõnumid arvesse võtame kui me arutame asju, siis me teeme seda koos eh, poliitilise julgeolekukomiteega eh, ja eh, parlamendi uuring eelarvekärbete kohta oli ka meil arutusel. me toetasime seda, andsime oma panuse sellesse. ja meie jaoks on olnud teie dokument väga kasulik. ja strateegilised eesmärgid, võimekus, planeerimise koordineerimine. jah, see on üks peatähtsaid teemasid. ma käin erinevates liikmesriikides koha peal. kakskümmend seitse liikmesriiki langetavad kakskümmend seitse eraldi otsust ja kui mitu liikmesriiki langetavad ühesuguse otsuse teatud võimekuste kohta, siis eh, on, kontekst laieneb. aga ilma igasuguse koordineerimiseta meil võimekus laguneb koos, nii et koordineerimine kahekümne seitsme erineva otsuse vahel on see, mida tuleb korraldada. see on minu esimene reageering ja ma kordan siin veel kord üle, et eh, teie küsimused on paljus ka riigipeadele valitsusjuhtidele suunatud. ja te, mõistame, et need teemad on väga keerukad, aga tõesti, asi puudutab äh, liikmesriikide suveräänsust. kui me räägime ressursside ühiskasutamist, siis on ka vaja suveräänsuse peale mõelda ning kuidas ka kõike seda koordineerida kaitsetööstusega. ja see on ju ka seotud tööhõivega ja ilma igasuguse sentimentaalsust tuleb nendele asjadele läheneda, see on pigem matemaatika valdkond, olukord on keeruline. meil on tõesti endiselt alles algatusvõime, aga samas tuleb meid dramaatiliselt ümber korraldada. oma töö ei saa jätkata vanas vaimus. Euh. lugupeetud kindral aitäh täpsustuste eest, aitäh kommentaaride eest. ma arvan, et need annavad ainest meie frakts-, meie komisjonis toimuvatele järe- äh,, mõtisklustele, teie lahkute ametist oktoobris, võib-olla oleks huvitav, et meil oleks ka viimane arvamuste vahetus teiega, kas siis enne teie ametist lahkumist või pärast seda, sest äh, kindlasti äh, olete te äh, väga äh, hästi informeeritud ja jälgite huviga arenguid ja need küsimused, mida me täna tõstatati, neis äh, vajatakse otsuseid liikmesriikide tasandil, aga ma rõhutan, et vaja on otsuseid ka Euroopa Liidu institutsioonides. selge on see, et lõplik otsustus lõplike otsuste langetamine toimub nõukogus, aga me oleme näinud, et ükskõik kas Liibüa küsimustes või te ise mainisite seda, et alates kahe tuhande kaheksandast aastast ühtegi sõjaväelist missioon, missiooni EUTM Somaalia poolt algat-, peale EUT Somaalia ei ole algatatud, et Euroopa Liidu liikmesriigid on võib-olla veidi tagasihoidlikud äh, Äh, mis puudutab kõigi Lissaboni lepinguga ette nähtud võimaluste kasutamist, et äh, tõe, suur vastutus on äh, liikmesriikidel, aga ka Euroopa Liidu struktuuridel ja vähemal määral ka sellel allkomisjonil ja parlamendil me võiksime võib-olla ähm, veidi avaldada survet, et otsuseid langetataks kiiremini ning kriis äh, nõuab meilt samuti oma osa, sõltumata sellest, mida liikmesriigid soovivad. nii et suur tänu ja me mõtleme sellele, et kas oleks võimalik korraldada teiega viimane kohtumine sügisel, aga suur tänu teie, selle eest, et te jagasite meiega oma mõtteid. Thank you very much. Malacarme. Il faut aussi avec les lumières. Bien, je vous propose pendant... Euh, ma teen ettepaneku, et äh, me kümme minutit äh, veel enne, kui me läheme järgmise teema juurde, tegeleksime eelmise teemaga ja sel, selle teemaga, mille aru, arutelu juhtis härra Mavro Nikolasse, mis puudutas äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, teemat, ma sooviks, et äh, komisjon ja Euroopa Kaitseagentuur vastaks nendele teemadele, mida tõstatasid minu kolleegid. härra Malakarn, palun, saab nime komisjoni nimel. aitäh härra esimees, ma tahaks äh, vastata, ma tahaks äh, toonitada veel kord, et komisjoni ettepanek turvalisuse osas võtab esimest korda, äh, tugineb esimest korda ühis, ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale samal ajal on aga tegemist sellega, et järgmine raamprogramm, järgmise raamprogrammi suunitlus on täiesti äh, tsiviileesmärkidele pühendatud. meie meelest ei ole siin vastuolu, sest see puhtalt tsiviilne lähenemine on ette nähtud juba ka seitsmendas raamprogrammis ning, aga see ei takistanud meil väga head koostööd teha eh, al, alustada Euroopa Kaitseagentuuriga ning seda erinevates valdkondades, nagu näiteks eh, biokeemil ja, ja tuumarelvade alane kaitse ning äh, tro-, mehitamata lennukite kasutamine äh, mereseireks, need on kõik need valdkonnad, kus me teeme juba aastaid koostööd Kaitseagentuuri kolleegidega ning äh, Euroopa Kosmoseagentuuri kolleegidega ma tahaks ka erinevate teadusuuringute valdkondade äh, äh, erinevatest teadusuuringute valdkondadest rääkida, mõningad ähm, saadikud rääkisid sellest, äh, kaitseuuringud, nagu ka kõik teised eelarved on suuremad kui raamprogrammi vahendid mis puudutab lisandväärtust, siis me oleme nõus, et raske on äh, sõjaväeliste uuringute vallas äh, täiendavat lisaväärtust leida, aga tsiviilsektoris on asi teistmoodi e. eelarve, mis praegu on ette nähtud äh, kaitsevaldkonnale vastab viiekümnele protsendile sellest, mis Euroopas praegu tsiviiljulgeoleku raames teadusuuringutesse investeeringut, investeeritakse. ja see ei kinnita mitte üksnes seda, et siin on äh, suur lisaväärtus, vaid et äh, et teadusuuringud mängivad äh, väga olulist rolli selles valdkonnas. lõpetuseks tahaks mainida ka seda, mis praeguse raamprogrammi äh, elluviimisel on oluline äh, julgeoleku küsimustes. siin on juttu nõudlus kontekst äh, Euroopa turul ja uute tehnoloogiate äh, tootmisest. siin on juba toimunud kohandumine ja, ja optimeerimine. aga mis puudutab nõudlust, siis äh, Euroopa turg on väga killustunud. me võiksime rääkida praktiliselt kahekümne seitsmest eraldiseisvast turust ning vahel on näha ka seda, et riiklikel asutustel on äh, raskusi ähm, ja neil on raskusi uute tehnoloogiate tähenduse õige hindamisega. ning see kõik toimub sellises kontekstis, kus äh, kodanikuühiskond äh, esitab järjest rohkem küsimusi teatavate tehnikate, tehnoloogiate kasutamise kohta ja selle mõjule, mõju kohta inimese e, eraelule ning meie arvates tuleks rõhutada seda, et ilmtingimata on vaja äh, selle, nende tehnoloogiate äh, kasutamist puudutavat arutelu ning äh, mis puudutaks eeliseid, mis tuleneksid avaliku julgeolekuga tegelevate asutuste kaasamisest, see muidugi ei välista äh, intensiivsemat koostööd riiklike julgeolekuasutustega juba seitsmenda raamprogrammi raames või ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames teadusuuringute raamprogramm pea, peaks toetama selliseid püüdlusi, millest rääkisid teie kolleegid enne. Merci beaucoup, monsieur Breant aitäh ja kõigepealt saab sõna agentuuri nimel härra Brion. aitäh, härra esimees. tõepoolest, algatuseks äh, ma kinnitaks seda, mida äh, komisjoni kolleeg äh, Euroopa raamkoostöö kohta ütles, et see on üritanud meil teha paremat koostööd teadusuuringute äh, raamprogrammi raames, äh, siin toodi näiteid, need on tõesti olnud väga viljakad ja mis puudutab droonide kasutamist, siis see on äärmiselt oluline programm, see on kindlasti paremini struktuuritud, struktureeritud tulevikus ja see kindlasti ühendab nii ÜJKP-d ning Horisont kaht tuhat kahekümmet. meil on kindlasti vaja tagada julgeolekuolukord, meil äh, mainiti siin hommikupoole ka küberjulgeolekut, see on kindlasti horisontaalne teema ja komisjon ja nõukogu valmistavad ette ühist äh, poliitikat ja strateegiat küberjulgeoleku vallas. mis puudutab kosmosevaldkonda, enne äh, ka selles osas toimuvad arengud ning mis puudutavad ka võtmetähtsusega tehnoloog-, mis puudutab võtmetähtsusega tehnoloogiat, siis kindlasti on meil ühiseid äh, valdkondi, mis võimaldaksid nii tsiviil- kui sõjaväelisel otstarbel kasutamist ning me oleme alustanud sellise lähenemisega, mis äh, tegeleb ähm, kasutamisega kaitseotstarbel, aga ka kosmoseuuringuteks ja see on kindlasti Euroopa jaoks strateegilise tähtsusega, kindlasti on tehnoloogiaid, mis on olulise strateegilise tähtsusega ning meil on vaja ühist lähenemist komisjoni ja kaitsevaldkonna vahel ja see võiks kindlasti anda olulise lisaväärtuse. ma ei tahaks rohkem rääkida, aga me toetame tugevalt äh, täna hommikul tutvustatud äh, arvamust selleks, et ähm, oleks võimalik selline areng, mis võimaldaks äh, konsolideerida ja struktureerida sellist ühist lähenemist kaitse- ja julgeoleku valdkonnas, kus tõuseks tulu meie mõlema valdkonna jaoks, aitäh! aitäh ning äh, kaks viimast sõnavõttu selleks, et äh, lõpetada see arutelu. proua Lösing ja härra Kaalar saavad sõna, kõigepealt proua Lösing. aitäh. aitäh komisjoni esindaja sõnavõtu eest, minu meelest on see tõesti väga huvitav, ma, ma tõesti naeran, kui ma seda kordan Eh, kui te ütlesite, et äh, seitsmendas raamprogrammis oli ka öeldud, et see on äh, tsiviilse suunitlusega, aga see ei takistanud äh, selle teistsugust kasutamist, ma teen lihtsalt ettepaneku, et seda teadaannet muudetaks vastavalt, et seal oleks juttu sellest, millega tegemist on ja et seal ei oleks sellist juttu, et tegemist on äh, ülekaalukalt tsiviilse kasutusega, vaid et, et teatises oleks äh, selgelt välja öeldud, millega tegemist on, selleks et tagataks läbipaistvus ka kodanike jaoks, aitäh. aitäh ja sõna härra Kaalarile. aitäh, ma tahaksin lihtsalt ühe lausega tänada komisjoni esindajat selge sõnavõtu eest, et komisjon raportööri lähenemist äh, toetas täielikult ja see on äh, hea alus meie edasiseks aruteluks ja edasiseks koostööks, aitäh! aitäh, härra Mavro Nikolas, kas te soovite selle arutelu praeguseks lõpetada? Well, what I have said before, there are mida ma juba ütlesin, tõesti on kõlanud vastuväited minu raportile. ma arvan, et me juristide, lingvistidega koos töötame ja vaatame, milliseid lähenemisviisi kasutada, et mõned eh, vastuväited eh, hajutada. arvatavasti tegeleme sellega septembrikuu alguses, kui parlament jälle tööle hakkab. ja tahan ka tänada komisjoni Eh, tehtud ettepanekute eest täna siin arutelus. Eh, ah, aitäh. millised on siis need järgmised kuupäevad, kahekümne kolmas august, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning eh, sellest toimub arutelu siis Äh, septembri keskel, aga nüüd me lähme järgmise teema juurde samade osalejatega. ja tegemist on olulise teemaga, see puudutab äh, GMS äh, süsteemi seire, maa seiresüsteemi, mis mõjutab ka julgeolekut ja kaitsevaldkonda, tegemist on ambitsioonika programmiga, mis, mis puudutab Euroopa Liidu strateegilist äh, otsustusvõimet äh, ja on seotud Galileo programmiga, aga tegemist on ka programmiga, mille rahastamine on ohus ja mille kohta on väga erinevaid seisukohti parlamendis parla-, parlament erinevates resolutsioonides, eh, kuueteist, viimane oli kuueteistkümnendast veebruarist sellest aastast, et eh, parlament toetab eh, selle instrumendi e, Euroopa Liidu eelarvest rahastamist. komisjoni teatises ja nõukogu aruteludes on kerkinud esile teised alternatiivid, mis ei leia toetust Euroopa Parlamendis, nii et me sooviksin äh, võtta kokku arutelu ja me sooviks komisjonilt ka saada ülevaadet, et mis praegu toimub ja ma annan nüüd sõna selle teema kohta härra Malakarn no,, härra Malakarnile. aitäh, härra esimees ma tahaks äh, tänada allkomisjoni selle arutelu eest ja ma tahaks komisjoni praegust seisukohta GMS-i ähm, kohta meenutada. GMS äh, seisab väljaspool tulevast äh, mitmeaastast finantsraamistikku, see on selgelt välja öeldud äh, komisjoni ettepanekus, see äh, öeldi välja eelmise aasta juunis ja pärast seda on avaldatud kaks eraldi teatist GMS-i kohta. komisjon pöördus äh, liikmesriikide poole ja kutsus liikmesriike üles äh, võtma selge seisukoht siseriiklik, riikidevahelise lähenemise kohta GMS-iga seoses praegu me oleme teadlikud aru-, asjaolust, et et nõukogu erinevates formatsioonides toimub üsna intensiivne arutelu ja Taani eesistuja pani äh, GMS-i ühte läbirääkimiste pakett taheti, et äh, oleks võimalik äh, GMS siiski kaasata mitmeaastasse finantsraamistikku. meid muidugi väga huvitaks, kuidas seda arutelu jätkatakse pra-, Küprose eesistumise ajal. komisjon kindlasti võtab arvesse, milline seisukoht välja kujuneb ja võtab arvesse ka seda, mida millised saavad olema üldasjade nõukogu järeldused, aitäh! Merci euh,, monsieur Gual-. aitäh, äh, nüüd saab sõna härra Gualtieri eelarvekomisjoni liikmena. Grazie, presidente, grazie alla Commissione europea. ma tänan Euroopa Komisjoni. ma pean ütlema, et on üsna raske aru saada sellest loogikast, mis komisjoni ettepaneku aluseks on. või pigem on nii, et sellest äh, tuleb aru saada, et nende sooviks on kaitsta seda väga tähtsat instrumenti eelarve läbirääkimiste riskide vastu. aga kui selline soov tõesti on kaitsta seda instrumenti, seda GMES programmi, siis probleem on selles, et ühelt poolt te muudate selle riski või ohu suuremakski veel, kui ta on. ja teiseks, te juba olete eh, eh, sattumas vastuolu Euroopa Parlamendiga ja seda saaks ju ära hoida eh, osa eelarvest te tahate ühenduse meetodist välja võtta ühelt poolt ja teiselt poolt jälle sinna tagasi ta panna. ja see on tõeline vastuolu. Euroopa äh, jääb ellu praeguses kriisis just nii, et ta äh, kasutab seda niinimetatud alltöövõttu rohkem. ja öö, äh, Mm, isegi kui meil on praegu see õnnetu lugu fiskaalkokkuleppega ja osa ei, ei soovigi süvendatud koostöö, aga äh, meil on nüüd rahalised vahendid, mis tahetakse ühelt poolt välja võtta, siis jälle pärast tagasi panna, aga rahasumma sellest ei muutu. nii et parlament peab jääma endale kindlaks, sest praegu on see käitumine üsna provokatiivne ja samas kaob ka garantii GMS-i tuleviku väljavaadetele, aga siin me räägime Euroopa Liidu tegevuspoliitikast, mis tugineb aluslepingu konkreetsele artiklile. teine faas on juba olnud rahastatud Euroopa Liidu eelarvest. nii et eh, see raha, mis on eelarvest nüüd tulnud ja tagaukse kaudu tahetakse nüüd uue fondi vormis äh, jälle saata projekti, see on samasugune nagu mingi Aafrika fond või mingi muu fond. selline lähenemisviis on väga raske nõustuda. ja kõik see muudab äh, eelarve läbirääkimiste atmosfääri veelgi keerulisemaks. ja karta on, et parlament kukub rakendama vastumeetmeid ja kättemaksu teistes eelarvevaldkondades ja see ei ole sugugi hea parlamendi ja komisjoni suhetele. tähtis on, et meil oleks piisavad rahalised vahendid, mida käsutada Euroopa Liidus. ja nüüd tulles meie komisjoni teemade juurde, meie arvame, et GMES-i edasiarendamine on väga tähtis ja seda tuleb teha Euroopa Liidu vahenditega. nagu eelmises arutelus kordame ka siin üle, et me tahame e, julgustada eelarvest toetama julgeolekupoliitikat ja samas me näeme, et see on üks lahutamatu osa Euroopa Liidu tegevuspoliitikatest ja nüüd see siit välja võtta ja poliitikatest kõrvale panna on absoluutselt arusaamatu lähenemisviis. härra Kaalar, palun. aitäh. ma olen äh, enamuses nõus sellega, mida kolleeg Gualtieri ütles minu jaoks on äh, tegemist peaaegu et põhimõttelise küsimusega ma arvan, et komisjon ei peaks tegema ettepanekuid, mis äh, oleks suunatud sellele, et Euroopa Liidu poolt rahastatud programm viidakse ähm, valitsustevahelise juhtimise alla, see ei saa küll kuidagi toimida, mitte ainult sellepärast, et äh, see äh, programm oleks siis väljaspool Euroopa Parlamendi kontrolli, see on parlamendi jaoks ka oluline ja e, ette on, ettepanek on tehtud, et siis e, komisjonil oleks e, nõukogus esimehe koht ja liikmesriigid oleksid nõukogu liikmed see ei ole hea lähenemine, ma tahaks me, teile meelde tuletada, et kuueteistkümnendal veebruaril resolutsioonis me ütlesime Euroopa Parlament ei usu, et GMS-i e finantseerimine väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku nende struktuuride kaudu, mida komisjon oma teatises välja pakkus, oleks äh, aktsepteeritav lähenemisviis Und.... sellega me oleme selle väga selgelt välja öelnud ja komisjon ning liikmesriigid peaksid veel kord mõtlema, et kas nad äh, jätkavad selle lähenemisega, aitäh. aitäh ja sõna saab proua Lösing. proua Lösingil ei ole mikrofoni sees. mina tahaks esitada küsimuse, et äh, millised olid need põhjused, et miks äh, see peaks, GMS programm oleks, peaks olema väljaspool finantsraamistikku ja komisjon lähtus äh, et sellest, et rahastamine oleks viis koma nelikümmend üks äh, miljonit äh, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kahe tuhande kahekümnenda aastani, mina olen lugenud, et et tegelikult lähevad need kulud kõrgemaks, näiteks Saksamaa kosmose- ja lennundus- agentuur räägib äh, kõrgematest kuludest, ettenägematutest kuludest. kas need ettenägematud kulud olid põhjuseks, miks see äh, võetakse välja mitmeaastasest finantsraamistikust? me ei peaks rääkima mitte ainult nendest asjadest, mida minu kolleegid on õigusega maininud, vaid ma arvan, et ka seda mõõdet tuleb äh, arutelu käigus äh, käsitleda ning järgmisena tahaksin ma tulla tagasi pigem sarnase teema juurde kui see, mida me hiljem, enne arutasime äh, tsiviil- ja äh, militaarkasutus. kahe aprillis kaks tuhat üks öeldi, et vaja on äh, kindlaks teha seda, kuidas äh, duaalset äh, duaalne seirevõimekus võiks anda panuse GMS-ile. ma arvan, et selline sõja militaarotstarbeline kasutus on asi, mida Euroopa Liidu eelarvest ei tohiks rahastada või äkki ma eksin? ma siin nüüd eh, ennetan pisut vastutust, et vastutus, vastus võiks kõlada, et jah, aga see on kirjas ka teiste eelarveridade puhul ja me, see ei ole meid kunagi tähe-, takistanud eel, eelarveridu vas-, niimoodi kasutamast, aga läbipaistvuse seisukohalt äh, tahaksin ma selle teema siin siiski tõstatada, aitäh. Merci. aitäh ja sõna komisjonil. ma tänan. ma tahaksin teha kaks märkust Need on tehnilise ja faktilise iseloomuga. kõigepealt ma rõhutan seda, et senini, me ei tea, mis tulevik toob, aga senini GMES programm ei ole oma kulusid suurendanud. ja kui on vaja kohandada uutele tehnoloogiliste arengutele struktuure, infrastruktuure, eh, siis on sellega kasvanud kulutus ainult paar protsenti. nii et ma tahtsin seda rõhutada, see on hoopis teisiti kui tavaliselt kombeks suurte infrastruktuuriprojektidega. nüüd küsimus on järgmine. kuidas sellised suuremahulised infrastruktuuriprojektid saavad kasutada alltöövõttu ja kuidas neid välja viia mitmeaastase finantsraamistikust. ma saan ainult öelda seda, mis oli kirjas teatises. peamine põhjus oli eh, sellist liiki projektide ajutine iseloom. Need hästi ei sobi eh, finantstsüklisse eh, ja Euroopa Liidu eelarvest rahastamise tsüklisse ja tahaksin vastata proua Lösingile, teil oli õigus, jah, GMES-i võimalik kasutamine sõjalistel eesmärkidel. ja tahaksin lihtsalt viidata sellele, et kosmose infrastruktuurid ennekõike ja GMS e põhineb sellistel struktuuridel, nimelt satelliitidel Sentinel seeria satelliitidel. Eh, me teame, et esimene neist saadetakse orbiidile järgmisel aastal. nüüd tehnilised eh, karakteristikud. Eh, Sentinel satelliitide puhul ei võimalda nende kasutamist sõjalistel eesmärkidel. kõige kõrgem kosmoseresolutsioon selliste satelliitide puhul on optilises vahemikus. ja mõned meetrid, samas sõjalise eesmärkidega satelliidid, neil on see vahemik mõned sentimeetrid, resolutsiooni vahemik mõned sentimeetrid muidugi kõike võib olla, aga kui me räägime sõjalisest kasutusest satelliitide puhul, siis meil on siin tegemist mm, vähem komplitseeritud ja satelliitidega. härra Kolteeri. ma pean ütlema, et see vastus, mille te andsite, veelgi süvendab minu kahtlusi, sest ausalt öeldes ma ei saa aru tehnilises plaanis, mida te peate silmas, kui te räägite ja põhjendate, miks on mitmeaastases finantsraamistikus GMS välja viidud. et tema on ajutise iseloomuga ja ei sobi hästi kokku Euroopa Liidu eelarvetsükliga, aga see on ju mitmeaastane Eh, projekt ja poliitiliselt eh, eelarvest ju rahastatakse ka selliseid projekte, mis palju vähem aega võtavad. nii et öö, eh, investeeringud, personali tööle võtmine, see on ju hoopis kestvam kui eelarvetsükkel. nüüd esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist kuni detsembri lõpuni kaks tuhat kakskümmend on äh, see GMS-i periood, aga see langeb täpselt kokku Euroopa Liidu eelarve äh, perioodiga, aga siis te ütlete, et ei, et eelarvega see ei lähe kokku, sest seal on seitse aastat see periood. aga liikmesriigid tegelikult saadnuks selle raha Euroopa Liidu eelarvesse. nüüd te tahate selle saada otse fondi, et finantseerida GMS-i. väga raske on ikkagi aru saada tehniliselt ja praktilisest seisukohast ka, mis loogikast teie olete lähtunud oma ettepanekus. aitäh, kas te soovite reageerida? ma arvan, et äh, seisu, Euroopa Parlamendi seisukohta kinnitasid minu kolleegid äh, oma sõnavõttudes äh, ka resolu-, nagu, äh, kahe, veebruaris kaks tuhat kuusteist avalda-, kaks tuhat kaksteist avaldatud resolutsioonis oli see selgelt välja öeldud. nii et aitäh kõigile ja me jätkame oma tööd täna pärastlõunal ja tegeleme kliimamuutuste ja ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika rolliga, me tegeleme küberkuri, küberjulgeolekuga ja Flutre äh, arvamusega, mis puudutab välispiire. nii et aitäh kõigile ja kohtume mõne aja pärast.